sotsialistidelt pöördumised, mis puudutasid eh, muudatusi komisjonide liikmetes ning eh, parlamentidevahelistes delegatsioonides, mis eh, lisatakse tänase kohtumise protokolli. kui keegi vastulauset ei esita, siis need muudatused